nii poliitik, poliitilisel tasandil kui ka arengukoostöö vallas. aitäh! Thank you very much, Mr Commissioner. aitäh, härra volinik! enne kui me läheme järgmise etapi juurde, olen saanud teavet selle kohta, et keegi soovib kodukorda puudutavas küsimuses sõna võtta, kuna ta ei saanud sõna mis puudutab menetlust, siis vaba mikrofon, lubage mainida, on võimalus. samas eh, president eh, saab otsuse, saab õiguse otsustada, kui paljud inimesed saavad sõna. meil oli õigus anda kahele inimesele, ma andsin viiele. aga nüüd meil on kuus erinevat eh, ettepanekut arutelud on lõppenud ja läheme edasi hääletamise juurde. ja hääletame kuut äh, resolutsiooni eelnõud olukorra kohta Djiboutis. kõigepealt resolutsiooni ühisettepanek, mille on esitanud viis fraktsiooni. ja muudatusettepanek number üks muudatusettepanek üks, panen selle hääletusele, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ühine resolutsiooni ettepanek tervikuna, panen selle hääletusele, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ma pean natukene nüüd dokumente sorteerima. järgmiseks äh, resolutsiooni eelnõu Nigeeria kohta hääletame ühist resolutsiooni ettepanekut, mille on esitanud viis fraktsiooni. muudatusettepanek number kaks muudatusettepanek number kaks, hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number üks, panen selle hääletusele, kes on poolt, vastu erapooletud, peab kontrollima, kuigi mulle jäi mulje, et äh, seda toetati. muudatusettepanek äh, läheb hääletusele, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud lõige kaheksateist osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud resolutsiooni eelnõu tervikuna nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. palju tänu kõigile, kes osalesid tänastel aruteludel. härra Odi, kas teil on kodukorda puudutav küsimus? tahtsin ähm, lihtsalt lisada midagi protokolli eilse äh, istungi kohta. Äh, eilse äh, istungi protokolli kohta meil oli juttu Iiri eesistumise tulemustest ja mitmeaastase finantsperspektiivi teema ja äh, ma siin põhinen äh, artikli sada seitsekümmend üheksa kodukorras äh, mainitakse Iiri seisukohta mitmeaastase finantsperspektiivi kohta ja räägitakse perioodist kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, võib-olla peaks seal mainima ainult poliitilist kokkulepet, mitte Iiri äh, eesistumise tulemusi, mida seal tegelikult ei äh, arutatud, nii et selles hääletuses me räägime ainult finantsraamistikust. nii et see läheb kaugemale Iiri eesistumisest ja mis oleks täpsem antud juhul võtsime teadmiseks teie märkused ning edastame need ähm, vastavatele inimestele. härra Postelt president, hästi lühidalt, tegemist oli minu elu kõige ilusama täiskogu istungjärgul, sest ma nägin siin Horvaatia lipu heiskamist. tahtsin teile lihtsalt öelda, et ma olen nii õnnelik, mul oli võimalus aastakümneid selle nimel töötada, kõigepealt Otto von Habsburgi kaastöötajana ja hiljem üheksakümne neljandast aastast selle koja liikmena kuna tegemist on ka viimase täiskogu osaistungjärguga enne suvepuhkust, siis ma tahaksin teile ja kõikidele teistele asepresidentidele ja parlamendi töötajatele avaldada tänu selle eest, kuidas te aitasite meil viimase kaheteist aasta jooksul neid istungjärke siin pidada ja soovin neile kõigile ilusat puhkust suur-suur tänu, see oli väga, need olid väga ilusad sõnad, aga kohe kindlasti need ei puudutanud protseduurilisi küsimusi selle osaistungjärgu protokoll avaldatakse järgmise osaistungjärgu alguses, kui keegi pole selle protokolli, vabandust, hääletatud äh, tekstide vastu, siis äh, saadetakse need edasi äh, resolutsioonis mainitud adressaatidele. ja